kolleegi, buonasera! tere õhtust, kallid kolleegid! alustame oma komisjoni koosolekut. meil on plaanis valida esimees ja neli aseesimeest aseesimeestest, kõigepealt äh, nendest esimene, kõigepealt suur aitäh, et te siia tulite ja esimesena saab sõna kolleeg Jaa selleks, et äh, ettepanekud esitada. aitäh! rahvapartei fraktsiooni nimel panu, paneme ette esinaiseks proua Matsooni aitäh. kas on veel ähm, ettepanekuid esimehe kohale? kui ei ole, siis ähm, palun kas plaksutage või andke käega märku. kallid kolleegid, aitäh teile ja nüüd ähm, ülejäänud hääletamine. esimesele aseesimehe kohale ähm, kolleeg Paia Teeli. ma vabandan, ma pean äh, siin päevakorrast hetkeks äh, kõrvale astuma. Confesso un bel fuori programma, quindi sono molto contenta e ringrazio il collega Peter Jaar per tutta la... noh, see oli väga äh, äh, improviseeritud äh, kingitus, väga spontaanne, suur aitäh teile. jätkan siis ähm, päevakorraga ja oma ähm, ametiaja teise poolega. proua Paljoteri pakuti sellele kohale, teisi nimesid ma ei ole kuulnud, siis mida arvate, kas, kui plaksutate, siis võtame, eh, siis kinnitame tema kandidatuuri sellele kohale. ja teine asi, aseesimees härra Maieri nimi on selleks välja käidud. kas on veel kandidaate? tundub, et ei palun tõst-, andke käega märku või kätega märku. kolleeg Maier ühehäälselt kinnitatud sellele kohale eh,. härra Iturgais, tema on esitatud järgmise aseesimehe kohale, kas on kellelgi veel ettepanekuid, taaskord sama protseduur siis, palun andke kätt kätega märku. tema on siis valitud kolmandaks aseesimeheks ja neljandale kohale on äh, kolleeg Pasek-, Pasescu nimi välja pakutud, kas on veel kandidaate, tundub, et ei, jällegi kätega anname märku. kolleeg Pasescu on ühehäälselt kinnitatud sellele kohale. ma paluksin, et aseesimehed nüüd siia presiidiumi laua taha tuleksid. kolleeg Pajadeli, härra Maier on vabandanud oma puudumise pärast. tal oli öö, reisitakistused ja ülejäänud kaks aseesimeest on ka vabandanud. Ähm, veel mitmed kolleegid on vabandanud oma puudumise pärast. igal juhul veel kord suur aitäh kõikidele me oleme oma kohustuse täitnud, aga kolleeg Jaan. jah. soovisin lihtsalt veel kord ähm, õnnitleda juhatust ja loodan, et teil, äh, et teil õnnestub meiega tõhusalt tööd teha järgmise kahe poole aasta jooksul, seepärast et petitsioonide komisjon on eh, eurooplastele kõige lähim komisjon kõige suurema äh, vastutusega komisjon, nii et õnne ja edu teile kõikidele. komisjonina me peame väga ühel häälel, ühel meelel tegutsema ja omalt poolt kindlasti toetama juhatust nende töös Nessun altro vuole prendere la parola? Kas keegi soovib veel sõna? sellisel juhul aitäh. suur aitäh, et ähm, usaldasite mind sellele kohale ja ma püüan seda usaldust täita. tehes parlamendisisest tööd ja ühtlasi ehitades üles rahvaste Euroopat. loodan, et järgmise kahe poole aastaga õnnestub meil oma tööd veelgi paremini teha. Ehm, loodan, et me saame tõhusamalt ehm, reageerida eurooplaste soovidele ja ma julgeksin loota teilt, et te aitate mind äh, minu igapäevase töö tegemisel. ma muidugi ähm, usun sajaprotsendiliselt meie meeskonda. täna rohkem meil küsimusi päevakorras ei olnud ja kohtumiseni siis meie järgmisel koosolekul, mis toimub kahekümne kuuendal veebruaril. kolleegid, aitäh! ja kena päeva jätku teile!